okei okay.. Dear colleagues. kolleegid. kõigepealt tahaksin tervitada kõiki liikmesriikide parlamentide liikmeid siin eh, ECONi komisjoni poolt korraldatud ühiskohtumisel viimastel aastatel on Euroopa Parlament ja ECONi komisjon eriti aktiivne olnud tagamaks, et me suudame reformida majandusjuhtimist Euroopa Liidus ning samuti reformida maksupettuste vastast võitlust ning demokraatlikku vastutust. Euroopa Parlament on alati kaasanud liikmesriikide parlamente oma töösse. mis puudutab tänast parlamentidevahelist kohtumist, tuletan ma teile meelde, et see on jaotatud kahte osasse, mõlemad kestavad tund aega, esiteks vahetame arvamusi maksu küsimuste üle ning üritame vastata küsimusele, kuidas peaks välja nägema uus rahvusvaheline maksusüsteem. teises voorus räägime läbipaistvusest ja jätkusuutlikkusest, keskkondlikest, sotsiaalsetest ja juhtimiseesmärkidest finantsteenuste valdkonnas. ma tuletaksin meelde, et kuna osalisi on täna palju, siis tõenäoliselt ei ole võimalik kõigil sõna saada. eelistatakse eh, seda, et võimalikult paljude parlamentide, paljud kojad, kojad, kodade esindajad saaksid sõnu, sõna. sõna saadakse maksimaalselt kaheks minutiks, ehk see tähendab seda, et maksimaalselt saavad sõna ühes voorus viisteist kuni kakskümmend inimest. ning oleneb olukorrast, võib-olla peame me isegi vähendama seda ajapiiri. tuletan meelde, et teie sõnasoovikaardid on laiali jaotatud see on selline roheline öö, kaart, paberileht, mis näeb välja nagu sel-, see. selle te peate ära täitma, kui te soovite sõna, ja siis peate saali teenindajatele selle edasi andma kõneaega jagatakse järgmise formaadi järgi kolm liikmesriigi parlamendi esindajat, siis üks Euroopa Parlamendi saadik ja nii edasi. ning kui peaks vajadus tekkima, siis jällegi võidakse seda formaati muuta. nüüd annaksin sõna minu asejuhile Boris Laarakile. aitäh, proua esinaine, räägin horvaatia keeles austatud kolleegid. minu jaoks on suur au täna siin Brüsselis teid tervitada Horvaatia äh, parlamendi nimel ning minu enda nimel. kolmkümmend aastat pärast demokraatia saabumist Horvaatiasse on Horvaatial nüüd au võtta üle Euroopa Liidu eesistumine ning Horvaatia parlament saab ka välja tulla uute alla-, algatustega maailmas, mis on täis väljakutseid. selle äh, ek-, äh, mina, mina olen endine finantsminister ning Horvaatia parlamendi finantsasjade komisjoni aseesimees ning eh, seega on mul suur au juhtida ka tänast koosolekut. nii, alustame esimest aruteluvooru, kus me räägime rahvusvahelise maksusüsteemi reformist üle, majanduse üleilmastumine on kaasa toonud ka maksubaaside liikumise ning hargmaised ettevõtted mängivad järjest rohkem äh, suuremat rolli rahvusvahelises kaubamuses, kaubanduses. viimastel kümnenditel on maksusüsteemide toimimine dramaatiliselt muutunud. selleks, et sellele survele reageerida, on valitsused töötanud maksusüsteemi reformimise nimel. Euroopa Liit ning selle liikmesriigid on olnud G kahekümne OECD maksubaasi erosiooni ning tulude ümberkantimise vastu võitlemise esirinnas. Euroopa Parlament on siin ka tegutsenud, maksuametid nüüd automaatselt vahetavad oma maksuotsuseid, vahetavad ka riigipõhiseid aruandeid hargmaise, hargmaiste ettevõtete kohta ning antakse teada ka agressiivsetest maksuskeemidest. aga selgub, et Euroopa reeglitest, olemasolevatest reeglitest ei piisa, et lahendada rahvusvahelise maksusüsteemi probleeme. selle tulemusena tuli Euroopa Komisjon välja oluliste ettepanekutega ühtse äh, konsolideeritud ettevõtete äh, äh, maksubaasi alal ning digitaalse maksu kohta. see puudutab siis neid riike, kellele, äh, riike, kellele antakse õigus maksustada, kus äh, ettevõtted tegutsevad, ilma et nad füüsiliselt seal kohal oleks. OECD e, e, e äh, raames üritatakse kokkuleppele jõuda selle aasta lõpuks. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal võttis parlament suure enamusega vastu resolutsiooni õiglase maksustamise kohta digitaalses ja ülemaailmastunud majanduses rah-, äh, rahvasaadikud väljendasid seal resolutsioonis oma muret selle üle, et Euroopa Liidu tasandil ei ole ühtset lähenemist äh, rahvusvahelistel läbirääkimistel ning kutsus komisjoni ja liikmesriike üles kokku leppima ühises ja ambitsioonikas Euroopa Liidu positsioonis, tagamaks, et Euroopa Liit räägiks ühel häälel ning asuks äh, õiglase maksuõiguste jagamise protsessi esirinda toodi välja ka peamis-, mõned peamised prioriteedid, mainiksin neid, esiteks, me ei tohiks digitaalmajandust äh, eraldada, äh, sest maksuprobleemid ei tulene mitte ainult digitaalsest äh, majandusest, vaid ka järjest üleilmastuvast majandusest see, seetõttu esimene ja teine sammas rahvusvahelisest reformist peaksid käima käsikäes. teiseks, peaks minema kaugemale sellest, et äh, ettevõte peab füüsiliselt riigis kohal olema, et teda saaks maksustada. aga me rõhutame seda, et tuleks kaasata ka riike, mis aktiivselt tegutsevad ning suhtlevad tarbijatega ka digitaalselt. ning kolmandaks rõhutame seda, et mis puudutab sisse, sissetuleku kaasamise reeglid, siis miinimummaksumäär tuleks kehtestada igale jurisdiktsioonile, kus hargmaised ettevõtted tegutsevad. selleks, et äh, vältida agressiivset maksuplaneerimist. ma arvan, et me peaksime pingutama nii rahvusvahelisel kui Euroopa tasandil, et see kokkulepe tuleks hea, sest me kõik teame, et õiglane ja tõhus maksusüsteem mängib võtmerolli võrdsuse tagamisel ning õiguskindluse ja stabiilsuse saavutamisel. parlamendisaadikutena on meie kohustus jätkuvalt jälgida meie valitsuste tegutsemist selles valdkonnas, me peame avaldama oma valitsustele survet, tagamaks, et suured ettevõtted maksaksid õiglast maksu. nii pika kui lühema perspektiivi lahendused tuleb leida selleks, et saavutataks võrdsed võimalused maksu valdkonnas. tänane arutelu toimub väga äh, ajakohaselt. härra Gentiloni majandusvolinik on kohal, härra Pascal Selamanon, OECD esindaja on kohal, proua Kotsanna Periš on kohal Horvaatia parlamendist ning kohal on ka härra Michelbach Rahvaparteist ja Saksa Bundestagist ma sooviksin täna arutada järgmistel küsimustel. mis on teie seisukoht Euroopa Liidu rolli üle maksuväljakutsete lahendamisel, mis tulenevad digitaliseerimisest? kuidas tagada, et Euroopa Liit mängib juhtrolli OECD aruteludes ning lõpetuseks, kuidas tagada, et komisjon ja liikmesriigid suudavad kokku leppida ühises ja ambitsioonikas Euroopa Liidu positsioonis öö, rahvusvahelistel aruteludel alustame arutelu ja viieks minutiks sissejuhatuseks annaksin sõna Paolo Gentilonile uh,. Well, thank you, madam. suur tänu, proua esinaine. ma arvan, et eh, ega ei olegi parlamentide jaoks eh, tähtsamaid teemasid kui maksuküsimused. ja kui nüüd eh, mõelda kolmele peamisele teemale, millega oleme viimaste aastate jooksul kiiremini edasi liikunud, siis need kolm peamist äh, teemat puudutavad äh, kõigepealt siis äh, maksu, maksustamise vältimise ja maksuparadiiside kaotamist ja kusjuures nõukogu täna just täiendas oma nimekirja, seda nii-öelda musta nimekirja nendest jurisdiktsioonidest, kes äh, selles osas meiega koostööd ei tee, sinna lisati mõned taolised jurisdiktsioonid ja siis teiseks maksusüsteemide muutmine vastavalt siis roheleppele ja sellega seonduvatele väljakutsetele, mis äh, muuhulgas tähendab seda, et me peame kõigepealt ära tegema kodutöö, muutma energiadirektiivi ja teiseks peame jätkama tööd selle nii-öelda CO kahe piirimaksu teemadel. sest et see on see viis, kuidas me saame kaitsta ent selle eest, et süsinik ei lekiks piiridel ja selleks, et äh, olla valmis äh, olukordadeks, kus äh, teiste riikide majandus võib seada endale agressiivsemad ja vaenulikumad eesmärgid kui meie siin Euroopa Liidus. kui meie oma ambitsioonikaid eesmärke äh, jõus hoiame, siis on meil vaja ka mehhanisme selleks, et taoliste negatiivsete tagajärgedega toime tulla. ja kolmas seadusandlik teema, millega me tegeleme, puudutab äh, siis neid üleilmseid äh, valdkondi, mis tulenevad OECD ettepanekust ja mida arutatakse ka sellel nädalavahetusel Riadis G kahekümne kohtumisel, kus siis rahandusministrid äh, on koos ja mina esindan seal komisjoni. ma arvan, et äh, selles vallas äh, olen igati nõus sellega, mida Irene Dinalli juba rääkis, nende põhimõtete kohta, mida me järgime. ja ma lisaksin veel, et meil on äh, vägagi positiivne tehniline kokkulepe, mis äh, siis OECD kaasava raamistikuga sobitub äh, vastavalt jaanuari lõpu kohtumistele, aga selles tehnilises kokkuleppes on selgelt tehtud ka vahet ühe liikmesriigi seisukohtade ehk siis USA ja teiste OECD lepingupartnerite vahel, siis USA nimelt soovib mingit muud äh, lahendust, mida nemad nimetavad eh, seda safe harbori mehhanismiks või lahenduseks, eh, mida on tegelikult üsna keeruline eh, kuidagi teisiti sõnastada, kui et lihtsalt erandid ja erandite tegemine, mingid valikud. ehk et ettevõtted saavad lihtsalt ise otsustada, kuhu makse maksta. ja see ju seab selle üleilmse lahenduse leidmise suure küsimärgi alla. ma arvan, et meil on tegelikult äh, palju erinevaid viise, kuidas selle protsessiga jätkata, ma saan aru, et äh, Riad ei pruugi olla see koht, kus me lõplikud otsused äh, langetame, aga see on koht, kus me saame edasi liikuda, et ikkagi see hoog meil sisse jääks, selleks et me juulikuus need lõplikud lahendused ka leiaks. ja on äärmiselt oluline selle lahenduseni jõuda, sest et ilmselt te teate ka kõik seda, et ilma üleilmse lahenduseta, kui teatud liikmesriigid äh, ise seadusi loovad selles vallas äh, ja kui veel USA administratsioon hakkab kaubandusküsimustes ka oma nõudmisi seadma, siis oleme me tõesti väga ohtlikus olukorras, nii et äh, mina leian küll, et me peame ikkagi oma jõupingutusi suurendama selleks, et selle üleilmse kokkuleppeni jõuda ja need tehnoloogiahiiud äh, pooldavad ka, et mingi üleilmne lahendus leitaks, sest et nemad saavad ju aru, et nende jaoks on äh, selline olukord parem. vastasel juhul äh, võib juhtuda siis topeltmaksustamist või siis erinevaid režiime liikmesriikide puhul, aga USA käitumist põhjendab ka see, et see nii-öelda sammas üks äh, nemad tahavad, et see sammas üks ei äh, kohalduks ainult äh, tehnoloogiahiidudele, äh, vaid ka hargmaistele ettevõtetele ja samas need hargmaised ettevõtted jällegi nüüd survestavad USA administratsiooni, et lõplikku lahendust veel ei saavutataks. nii et esimese samba puhul mul on tunne, et me oleme jõudnud päris hea tehnilise kokkuleppeni ja sellega saame küll edasi liikuda selleks, et seda siis jõustada oma Euroopa Liidu raamistikus ja Euroopa Komisjon kindlasti aitab ka liikmesriike selleks, et paremini aru saada, mida see lahendus endaga kaasa toob iga liikmesriigi eelarvele. aga väga suur küsimus puudutab ikkagi seda õiguskindlust, kin-, õigemini seda õiguskindluse puudumist, eh, mis tuleneb USA administratsioonist ja sellest, et nad ei ole veel lõplikku eh, lahendust eh, leidnud, nad, neil on see teine variant veel õhus, kus on need erandid ka laual ja siis veel üks keeruline teema puudutab äh, seda minimaalse tulumaksu küsimust. see olukord on võib-olla vähem paradoksaalne, vähemalt seoses USA-ga, sest et äh, jah, OECD esindaja on meil siin, kes kindlasti oskab seda olukorda palju paremini seletada, aga olukord on hoopis vähem paradoksaalne, sest et OECD on suutnud paika panna äh, Eh, sellise ettepaneku, mille põhimõte ei erinegi nii väga sellest, mis USA-s juba tegelikult eh, kehtiv on. aga antud juhul on meil väga suur eh, vasturinne tulemas hoopis väiksematest liikmesriikidest, Singapurist teiste liikmesriikideni. ja võib-olla ka suurematest arenguriikidest või tärkava majandusega riikidest, nii et jah, ütleme siis nii, et see teise samba küsimus äh, ei ole võib-olla nii äh, äh, vastuoluline teema, aga samas ei ole me sellega liikunud nii kiiresti edasi kui esimese sambaga. ja viimase asjana tahaksin mainida seda, et meil komisjonina on ülesandeks edasi liikuda Euroopa ettepanekutega. seda siis juhul, kui me sel aastal mingi lahenduseni ei jõua esimese samba osas ja ka teise äh, samba osas, ehk siis äh, sammas üks äh, digimaks ja sammas kaks äh, minimaalne tulumaks ettevõtetele. nii et siinkohal tahan öelda, et meie plaani B ikkagi veel välja töötamas ei ole, kuigi jah, me mõtleme sellele tehnilisele kokkuleppele, et meie jaoks on plaan A ikkagi kogu aeg laual, ehk et meie tahame toetada OECD ja G kahekümne lahendust. sest et üleilmne lahendus on, oleks ikkagi väga hea globaalsele majandusele ja see teeks äh, asja hoopis lihtsamaks ka meile siin Euroopa Liidus, siin Euroopa peres. kui me saaksime just selle maksu äh, kehtestada, mis üleilmse kokkuleppe raames saavutati. suur tänu, nüüd annan sõna Pascal Senamanile e-, OECD-st, palun. suur tänu, proua esinaine ja tere pärastlõunat äh, teile kõigile, suur aitäh, et te mind siia kutsusite kui nüüd mõelda selle paneeli pealkirjale, siis võiks öelda, et eh, jah, me oleme hakanud liikuma uue rahvusvahelise maksusüsteemi poole ja see algas juba kahe tuhande kaheksandal aastal, kui me, eh, kui siis toimus rahandus- eh, või, või finantskriis ja kui rahvusparlamendid mõistsid ja valitsused, et on vaja mingit uut maksusüsteemi, mõeldes üleilmastumisele, jah maksumaksjad kasutasid ära juhust, et äh, maksusuveräänsus äh, ei olnud paigas päris täpselt ja see tõi endaga siis kaasa äh, suurema läbipaistvuse pangasaladustele õppimise üle maailmas, üle maailma, võib-olla mõned riigid veel on siinkohal meist maha jäänud, nagu Panama, aga nad veel liiguvad. ja siis PEPS, see maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekt, millest on ka siin Euroopa Liidus alguse saanud mitmed projektid. tahaksin tegelikult tänada Euroopa Parlamenti selle resolutsiooni eest, mida sai ka juba varasemalt mainitud, tahaksin ka komisjoni ja volinikku väga heade ja kenade sõnade eest tänada. ma saan aru, et te ei tööta plaan B kallal, väga tore, teie tugi on meie jaoks väga oluline praegusel ajal, kus äh, me oleme võib-olla liikumas selle uue rahvusvahelise süsteemi poole. see ei pruugi olla see viimane samm, mida me oleme tegemas, aga see on siiski väga oluline samm, mis ära tuleb teha. ja praegu on mängus ikkagi valitsuste võimekus, jurisdiktsioonide võimekus maksustada mingit tegevust, mis toimub nende piirkonnas, on seal siis äh, selle ettevõtte füüsiline kohalolu olemas või mitte ja see tähendab siis seda, et veebihiiud, aga mitte ainult veebi- või tehnoloogiaettevõtted et äh, ei kasuta inimesi selleks, et müüa oma teenuseid ja et neid siis äh, ei maksustata seal turu jurisdiktsioonis. Ähm, tuletan meelde, et need praegused reeglid äh, ei äh, ole praeguse ajaga enam kooskõlas, sest need loodi sada aastat tagasi. ja Pepsiga siis on see topeltmaksustamisega, maksustamine ära hoitud, aga nüüd me peame sellest edasi liikuma ja teie, Rahvusparlamentide liikmed, võib-olla tunnete, et ei saa teatud ettevõtteid maksustada, sest et neil puudub see füüsiline kohalolu. ja kuna digimajandus on aina laialdasemalt äh, arenenud, siis, äh, siis mida siis ikkagi ette võtta? viimase, ütleme, kolme aasta jooksul pärast seda, kui USA oma maksureformi äh, ellu viis, mis siis ettevõtte tulumaksu kolmekümne viielt protsendilt kahekümne ühele protsendile kahandas, siis sellest ajast peale on hakatud Peipsi teemadel uuesti läbi rääkima ja räägitakse kahest sambast. nagu juba mainitud, siis esimene sammas puudutab seda, et liikmesriikide vahel jaotatakse need maksutulud ära, turu jurisdiktsioonil on rohkem õigusi, mis tähendab, et nemad saavad maksustada ettevõtet isegi siis, kui seal seda füüsilist tegevuskohta pole. ja see tähendab, et meil on vaja uut maksuseost, mis eh, siis eh, tugineb sellel müügi piirmääral ja see puudutab äh, siis äh, ka kõike seda, äh, mis siis ettevõtetel seal jurisdiktsioonis toimub, kas nad üürivad seal midagi, midagi taolist, aga huvitav on see, et on ka sellised vahepealsed riigid, kus see maksustamise määr on väga madal, meie aga tahame seda, et see kasum, mis üle jääb läheks sinna teise jurisdiktsiooni, mitte sinna turu jurisdiktsiooni, vaid sinna teise läbi siirdehinna reeglite, ehk et see oleks kuidagi eeskirjastatud. see oleks palju selgem niimoodi. ja see toob endaga kaasa suurema maksukindluse, sest et ettevõtetel on vaja ju õitseda sellises keskkonnas, kus topeltmaksustamine neid ei äh, ohustaks ja et nad äh, tunneksid end kindlalt, nii et see on see esimene sammas ja teine sammas puudutab siis üleilmset äh, äriühingu äh, tulumaksu, kilti on näiteks USA-s juba olemas ja see mõte on siis selles, et kui see maksumäär on alla teatud protsendi, siis ettevõttel, siis saab see teine riik, kus see ettevõte samuti tegutseb, saada selle maksuvahe nende kahe protsendi vahel, mis eri riikides see tulumaksuvahe on. ja seda võiks jõustada siis kõik riigid, et meil oleks üle maailma minimaalne tulumaksumäär ja kui siis üks riik seda ära ei kasuta, siis saab teine riik selle maksutulu siiski saada, selleks et kõik kasum maksustataks. mõni nädal tagasi toimus meil selle kaasava raamistiku äh, vallas üks äh, koosolek, seal on siis sada kolmkümmend seitse liiget, ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid äh, ja seal siis leppisime kokku tehnilises äh, dokumendis, mis on selle esimese samba äh, projekti selline põhiline alus, millest me Riadis ka rääkima hakkame siis rahandusministritele, see esitatakse ja juulis tuleb siis järgmine selline kokkulepe, me tahame aasta lõpuks jõuda lõpliku kokkuleppeni, aga juulis on meil siis selline oluline vaheetapp ja üks suuremaid tõkkeid, millega siis tegeleda, on see USA ettepanek ähm, teha see maks äh, mingis mõttes valikuliseks, minu jaoks on see täiesti arusaamatu. aga USA põhimõtteliselt on valmis läbi rääkima, aga neil on see üks tingimus, äh, mis meie jaoks teevad olukorra, teeb olukorra väga keeruliseks ja sellepärast on meil kulunud väga palju aega selle äh, tehnilise kokkuleppe peale, mis nüüd on muutunud poliitiliseks, nii et see on siis see, mis on praegu äh, õhus. ja meil ei ole tegelikult plaan C, äh, plaan B-d, jah, plaan C on kaos ehk kaubandussõda, mis siis äh, maksuvaidluste vallas rakenduks, aga ma arvan, et kõik tahavad seda ju vältida. nii et te näete, et surve meile on suur, aga me oleme väga rahul, et Euroopa Liit meid toetab, aitäh! suur aitäh ja nüüd proua Gordana Peric, palun. Thank you. Uvažene kolegice i kolege iz Euroopa. aitäh, austatud kolleegid nii Euroopa kui liikmesriikide parlamentidest. iga riigil on sõltumatu õigus kehtestada oma makse Euroopa Liidus. Euroopa Liidu poliitikud saavad kehtestada ka kaudseid makse. Euroopa Liidu liikmesriikidel on otsene õigus öö, otseseid makse kehtestada ning mõningate riikide jaoks on see kõige suurem öö, õigus üldse. E-, et saab kehtestada näiteks kõrgemaid makse. õkse ei re-, lõk-, makse ei reguleerita Euroopa õigusega, liikmesriikidel on see õigus ainult. liikmesriigid so-, võivad makse nii tulumaksu kui kinnisvaramaksu tõsta, kui see, nad leiavad, et see tõstab nende konkurentsivõimet ning Euroopa Parlamendil on ainult konsulteeriv roll see tähendab seda, et võidakse vastu võtta resolutsiooni näit-, resolutsioone näiteks topeltmaksustamise vältimiseks. kaudsete maksude puhul on Euroopa maksud üsna harmoneeritud, aga siin võib minna veel kaugemale. näiteks käibemaksu harmoneerimist võib rohkem toetada, seda süsteemi võib parandada, et ettevõtete konkurentsitingimused oleks võrdsemad. ning võib-olla peaks äh, töötama ka tulumaksubaasi kallal edasi. mis puudutab otseseid äh, makse, siis äh, me näeme, millised on meie ees olevad väljakutsed maksu majanduspoliitikas Äh, praegune maksusüsteem teat-, töötati välja eelmise sajandi kahekümnendatel aastatel ning sellest praegu enam ei piisa. me peame pingutama selle nimel, et saavutada kaasaegsem, õiglasem ja ef-, e-, efektiivsem maksusüsteem, et astuda vastu öö, äh, uutele turupõhistele, turupõhiste majandussüsteemide väljakutsetele. praegusel hetkel saab iga öö, liikmesriik äh, kehtestada omaenda maksupoliitika, loomulikult eeldades, et järgitakse Euroopa Liidu reegleid. maksu teemal on meil Euroopa Liidus järgmised prioriteedid, kõigepealt äh, tuleb äh, vältida seda, et maksud hakkaks pärssima majanduskasvu ja konkurentsivõimet, peame võitlema maksupettuste vastu, peame parandama ka Äh, pettuste vastase võitluse alast koostööd erinevate jurisdiktsioonide vahel. kui me soovime harmoneerida ka otseseid makse Euroopa Liidu tasandil, siis meil on vaja leida öö, äh, intelligentne ja jätkusuutlik lahendus selleks. me soovime võidelda sellega, et keegi tegelikult ei täida oma õiglaseid maksukohustusi. meil on vaja selget reeglistikku selleks, et äh, välja töötada ka ühtse, ühtne konsolideeritud tulumaksubaas ettevõtetele ning tuleb tagada, et kõiki maksumaksjaid koheldaks võrdselt. igatahes peame me leidma uue maksuraamistikuga digitaalmajanduse jaoks me peame tegelema nende ettevõtetega, mis tege-, tegutsevad digitaalmajanduses, et neid ka õiglaselt maksustataks, olgu siis selle aluseks käive või kasum. me peame tõhusamalt kohtlema digitaalmajanduse, majandust ja sealseid ettevõtteid, sest muidu liiguvad need ettevõtted riikidesse, kus maksud on madalamad ning seetõttu tekivad erinevad süsteemid liikmesriikides, see aga tähendab omakorda, et Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriigid liiguvad kaugemale ühisturust. meil on vaja ka rahvusvahelisel tasandil leida ühine süsteem, et ei nõrgendataks üksikuid riike ning et vastataks väljakutsetele seoses praeguse äh, uue digitaalmajandusega. suur tänu tähelepanu eest. Now I give the floor to Hans uh, Michelbach. suur tänu, nüüd saab sõna Hans Michelbach. proua esinaine, austatud kolleegid. õiglase maksu, õiglase ettevõtete maksustamise küsimus, parema maksuläbipaistvuse ning äh, maksupettuste vastase võitluse küsimus on meid painanud juba aastaid nii liikmesriikide parlamentides, Euroopa Liidus, aga eriti OECD-s ja G kahekümnes. aluspunktiks on suur maksudest kõrvalehoidmine suurte internetettevõtete poolt ning hargmaiste ettevõtete poolt samuti on süüdi riiklikud maksuametid, äh, kes kehtestavad üksikutele kontsernidele madalamaid maksumäärasid. Äh, äh, see tekitab liiga suuri konkurentsierinevusi, eelkõige kannatavad VKE-d tulevikus. kui me soovime pettuste kindlat maksusüsteemi, äh, see, see tekitab äh, edasisi probleeme ka liikmesriikide maksusüsteemis. digitaliseerimine ja üleilmastumine äh, majanduses on tekitanud maksubaaside geograafilist mobiliteeti ning seda me saame lahendada ainult ühenduse tasandil. Euroopa Liidus Äh, ei, äh, peame me äh, uuesti hakkama tegelema, tegelema ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi mudeliga. kolleegid Euroopa Liidus ja OECD-s on saavutatud nii mõndagi. näiteks G kahekümne projekt, mis puudutab tulude koondamist ja erosiooni, seal on saavutatud päris palju, aga me peame tagama, et digitaliseerimise, digitaalettevõtete eh, maksustamise puhul saame kehtestada finantstehingumaksu suurt, suurte mahtude puhul, saame kehtestada energiamaksu Euroopa Liidus. kui, kuigi Euroopa Liit siin eh, pole veel piisavalt kaugele jõudnud, tagajärg on olukord, et mõned liikmesriigid on ühepoolselt äh, äh, välja tulnud omapoolsete meetmetega. ning see ei tule ühendusele kokkuvõttes kasuks. see kahjustab ka digitaalmajandust. samuti on olukorda muutnud maksureform USA-s ja muutunud on ka rahvusvaheliste läbirääkimiste kontekst. meil on ka küll teatud samme astutud edasi, näiteks teatati Müncheni konverentsil hiljuti USA poolt, et ollakse valmis mm, kehtestama teatud digitaalmaksu. seetõttu peame ka meie Euroopa tasandil öö, otsustama, et me öö, üheskoos tegutseme ka öö, samas suunas edasi OECD äh, äh, töörühmades ei räägita enam efektiivsest äh, miinimummaksust, vaid sellest, et tuleks uuesti ümber jagada maksustamisõigused. praegusel hetkel on suur oh,, suures ohus meie Euroopa Liidu ning liikmesriikide finantsstabiilsus me näeme, et äh, pigem liiguvad äh, maksuõigused üle äh, e-, e-, me, me leiame, et maksuõigused peaks üle liikuma just tegutsemisriikidesse. ning igaüks saab aru, et et äh, muidu kasu, ka sellisel juhul kasutavad, kaotavad küll ekspordiriigid, äh, Euroopa Liidu puhul siis äh, Saksamaa kui kõige suurem liikmesriik, aga tegelikult kannataks terve Euroopa Liit, sest kui Saksamaa maksutulud on väiksemad, siis on ka nende sissemaksed Euroopa Liidu eelarvesse väiksemad. seega meil on vaja rahvusvahelist miinimummaksumäära kokkulepet, meil on vaja võidelda kahjuliku maksukonkurentsi vastu. praegusel hetkel räägitakse miinimummäärast, mis oleks kaksteist koma viis protsenti. see oleks hea alus läbirääkimisteks, aga kui me jõuame kokkuleppele, ükskõik milline määr see, see ka saaks olema, peavad kõik liikmesriigid olema valmis öö, astuma vastu ka maksudumpingule ning ma sooviksin, et me koos OECD-ga endiselt mängiksime juhtrolli äh, maksudiskussioonis, äh, võitluses maksupettuste vastu ning eelkõige ei tohi me äh, lubada maksubaasi erosiooni. Thank you very much, now we suur tänu, nüüd läheme edasi arutelu juurde ja seda juhatab kolleeg Boris Lalovak Thank you, madam chair. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid. mul on hea meel juhatada järgmist arutelu kolmekümne minuti jooksul ja ma meenutaksin kõikidele, et igal kõnelejal on umbes kaks minutit aega. alustame Stavros Kalogiannisega Kreeka parlamendist, palun. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, suur tänu, daamid ja härrad, kallid kolleegid. Euroopa Liit on maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse esirinnas, viimasel ajal on Euroopa Liit selles vallas üha võt-, võtnud äh, täiendavaid samme koostöös liikmesriikide maksuametitega selleks, et vähendada maksupettusi ja tugevdada inimeste, ettevõtete tegevuse vastavust maksuõigustele. me peame aga ka vaatama maksualaseid õigusakte ja hindama nende tõhusust. me peame arvestama olemasolevate probleemidega. digimajandusele üleminek on väga suur väljakutse, aga see pakub ka võimalusi maksualased normid, mida rakendatakse, on üldjuhul suunatud ettevõtete füüsilistele toimimiskohtadele ja neid ei ole kohaldatud digimajandusega. digitaalne müügitegevus Euroopas, juhul kui ettevõte on füüsiliselt kolmandas riigis, äh, müük äh, internetiplatvormide kaudu, Äh, seda ei maksustata Euroopas, kus äh, teenitakse kasumit ja see on ebaõiglane. see kahjustab meie maksubaasi ja toob kaasa väga suured maksutulude kaod. Äh, alalise tegevuskoha mõistet ettevõtete puhul tuleb kohandada nii, et see hõlmaks ka digimajanduses toimuvaid tegevusi turgudel, kus ettevõttel füüsilist esindust ei ole. Kreeka soovib äh, vastu võtta konkreetsed oma õigusnormid selle kohta, e-, selle eesmärgiga, et ettevõtted äh, võistleksid äh, omavahel võrdsetel alustel. selles osas OECD töö on väga tervitatav. mis puudutab kestlikku majandust, siis keskkonnamaksud võivad aidata Euroopa Liidul saavutada oma kliimaalaseid eesmärke, aga me peame siinkohal arvesse võtma ka liikmesriikide eripärasid, näiteks Kreeka puhul, Kreeka asub äh, rannikualal äh, ja selleks, et me äh, saaksime ühendada oma saari mandriga, siis kasutame väga palju laevu ja seetõttu vajame erandeid laevakütuse maksustamise osas. suur tänu järgmisena Darin Kokosor, Horvaadi para-, parlament, palun. austatud äh, esinaine, kolleegid, digitaalmajandus on uus äh, majanduskasvu mootor, aga samas on digitaalteenuste maksustamine üks suuremaid probleeme Euroopa Liidus. meil on suured äh, veebigigandid, mis tegutsevad äh, üleilmselt ning äh, on oma peakorterid äh, asutanud riikidesse, kus on madalad maksud. ning seal, kus nad tegelikult tegutsevad, nad makse ei maksa. mõningad liikmes, riik, liikmesriigid on kehtestanud digitaalmaksu. aga tõhususe saavutamiseks peame me tegutsema rohkem üheskoos et Euroopa majandust kaitsta. see on kompleksne ja rahvusvaheline probleem, seetõttu meil on vaja tegutseda ka rahvusvahelisel tasandil, see on ainuke võimalik lahendus, et lahendada neid väljakutseid. me peame vältima ühepoolseid samme ning topeltmaksustamise ohtu. Mister härra Joel Giroux Prantsusmaa. suur tänu, härra juhataja nagu te teate, Prantsusmaa võttis vastu äh, õigusakti, mis on digimajanduse maksustamise osas eh, ühelt poolt realistlik, teiselt poolt väga ambitsioonikas. Eh, ma räägin sellest sellepärast, et see on väga paljustki inspireeritud komisjoni selle valdkonna tegevusest. Eh, kui me räägime siin maksustamisest kõrvalehoidmisest digimajanduses, siis see probleem on olemas ja mina olin selle ehm, õigusakti raportöör ja äh, ma pean ütlema, et äh, me saime küll sõnumi, et Valge Maja hoiab teil silma peal, ma pean ütlema, et mõju oli küll vastupidine. Äh, aga selleks, et maksupoliitika oleks tõhus, me peame selle probleemi lahendama. ma olen täiesti nõus nende kolleegidega, kes viitasid OECD läbirääkimistele äh, nende samade teemade osas ja mind huvitaks tegelikult OECD poolt teada saada, millised on need kõige suuremad takistused just nimelt seoses digimaksustamisega ja samuti ka, milline on ajakava, sellepärast et äh, äh Prantsusmaal see seadus on ka jõustumas ja meid huvitab tegelikult, millal on oodata ülemaailmseid tulemusi äh, ja me peame muidugi ka arvestama, et president Trumpi tõenäoline või võimalik tagasivalimine võiks ka seda ajakava mõjutada. ja mis puudutab neid ambitsioonikaid äh, ettepanekuid, äh, digimaksustamise osas, siis me toetame, aga meid huvitab just nimelt, milline on OECD teekaart selle teemaga seoses. suur tänu, järgmiseks härra Pavel Tank Äh, Euroopa Parlamendist. suur tänu, ma tervitan kohtumist Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide vahel. Äh, me peaksime seda vist tegema sagedamini, tundub mulle, sellepärast et maksude osas oleme tugeva surve all, äh, meie valijate surve all, kelle arvates on ebaõiglane see, et suurimad korporatsioonid maailmas ja Euroopas ei maksa peaaegu makse ja loomulikult me peame arvestama sellega, et ettevõtte tulumaksusüsteem on äh, ajast maha jäänud, me alustasime selle kujundamisega sada aastat tagasi ja olukord on põhimõtteliselt muutunud. Äh, teiseks, äh, me näeme siin maksukonkurentsi riikide vahel ja see seab ka surve alla meie positsiooni rahvusvahelistel läbirääkimistel. loomulikult meid huvitaks väga või me sooviksime väga näha, et rahvusvahelised äh, läbirääkimised õnnestuksid ja OECD Pascali näol äh, rääkis sellest tööst, me toetame seda väga ja eriti on hea, kui me saame tagant lükata seda teist sammast, mis puudutab minimaalset maksumäära, aga ka esimene sammas on väga oluline, sellepärast et äh, me peame asendama ettevõtte tulumaksusüsteemi aegunud reeglid kaasaegsetega praegune süsteem on selline, kus suurettevõtted saavad valida, millises riigis nad äh, maksu maksavad ja selle me peame lõpetama. aga selleks, et läbirääkimised oleks edukad ja ma vaatan siinkohal Paolo Gentilonile otsa, on meil vaja ka tugevat Euroopa positsiooni. Äh, digiteenuste maksu ettepanek oli üks nendest äh, teemadest, mis tõi tegelikult USA tagasi rahvusvahelise läbirääkimiste laua taha. Euroopana meil peab olema ühtne positsioon ja on meie kohustus Euroopa Parlamendi liikmetena ja rahvusparlamentide liikmetena see positsioon välja kujundada. ärge vaadake ainult seda, mida te saate teha oma riigi heaks, tuleb mõelda ka seda, mida saab teha Euroopa heaks selleks, et maksusüsteemi parandada ja seetõttu me peame otsima uusi viise, Äh, mitte ainult äh, miinimummaksumäära kehtestamiseks, aga ka maksusüsteemi põhimõtteliseks ümberkujundamiseks ja ma arvan, et need arutelud on praegu heas lähtepunktis. suur tänu! Äh, Marker Kožica Horvaatia parlamendist, palun. Hvala lijepa, poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. suur tänu, austatud esimehed, armsad kolleegid, Euroopa Liidu maksusüsteem peaks olema õiglane ja tõhus tuleb tagada, et samat tulu ei maksustataks kaks korda erinevates riikides. kui selline probleem peaks kerkima, tuleks see ka kiiresti ja tõhusalt lahendada. esimesest juulist kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal hakkasid kehtima uued reeglid ka maksutülide lahendamiseks. väikeettevõtete ning üksikisikute öö, puhul, kellel on öö, rahavoogudega probleeme, on äh, maksuprobleeme raskem lahendada, aga me peame selle kallal edasi töötama. kohalikud äh, ametid peavad ka äh, vastuvõetavas äh, ajaraamistikus need probleemid suutma omavahel lahendada. aitäh Is...! suur tänu! härra Jan Krainer Austriast uh,. Thank you suur tänu, härra juhataja, ma tahtsin rõhutada seda, kui oluline on, et me seaks oma maksusüsteemid uuesti tasakaalu. Austria numbrid ilmselt peegeldavad üsna hästi seda, mis toimub ka teistes liikmesriikides, seitsmekümnendatel seitsekümmend viis protsenti ähm, rahvatulust läks Äh, tööjõuküsimustele ja kakskümmend viis protsenti äh, nii-öelda kapitaliteemadesse ja umbes samasugused olid ka maksutulud, see suhe nende kahe poole vahel oli sarnane. vahepeal kogu rahvatulust äh, kuuskümmend protsenti tuleb palkadest ja nelikümmend protsenti kapitalituludest, maksutulud aga nüüd, kui me liidame tööjõumaksud ja tarbimismaksud, siis äh, nendest saab äh, riik kaheksakümmend protsenti maksutuludest ja kapitali pealt ainult kakskümmend protsenti. ehk siis äh, kui te läheksite kohvikusse ja ostaksite koogi, siis kui te sööksite sellest nelikümmend protsenti, maksaksite te ainult kahekümne protsendi eest. ja teistpidi jällegi töötajad peavad, toodavad kuuskümmend protsenti kogutulust, aga peavad maksma kaheksakümmend protsenti maksudest. praegusel hetkel meil ei ole tegelikult õiguskaitselisi probleeme, vaid probleem on rahvusvaheliste ettevõtetega, mis ei, mis väldivad makse. üks asi on miinimummäär me ei tohiks alandada veel kord ettevõtete tulumaksu, see on tänapäeval liiga madal, seda tuleks tõsta, nad peavad maksma oma õiglase osa ühiskonna äh, kuludest. Äh, teine mm, teema, mille üle tänapäeval arutatakse, on see, et et paljud inimesed on mõistnud tänu läbipaistvusele, kui vähe suurettevõtted makse maksavad, nii et läbipaistvus äh, on väga äh, Äh, oluline probleem ja kolmas probleem on maksuparadiisid ja me peame neist lahti saama mitte ainult Kariibi merel, vaid ka äh, Euroopa Liidu sees, sellepärast et ma arvan, et äh, suur osa, kaheksakümmend protsenti nendest maksudest, mis jääb Austrias tasumata, neid ei tasuta kusagil mujal ja ainult kakskümmend protsenti makstakse, tasutakse kolmandates riikides. Äh, nii et mulle tundub, et siin äh, topeltmaksustamisega väga suurt probleemi ei ole ja küsimus on mul härra Pascalile. Te rääkisite äh, mingisugusest valemist selles osas, aga kuidas see valem täpsemalt võiks välja näha? suur tänu. järgmisena proua Birgit Maasa Saksamaalt. Äh, tere päevast, aitäh sõna andmast. mul on sellega probleem, et äh, põhimõtteliselt räägitakse uuest maksust nagu digitaalmaksust, kuigi meil on juba vanu probleeme äh, tulumaksuga. ehk me peaksime öö, öö, parandama siin selle fundamentaalse probleemi äh, tulumaksu puhul, ehk siis äh, tuleb maksustada seal, kus tulu teenitakse. see muudaks olukorda kõvasti. ehk siis äh, maksu, tulumaksu tuleks maksa, maksta seal, kus majandustegevus on toimunud. seda esiteks. teiseks tahaksin öelda, et eriti mis puudutab Saksamaad, siis Saksamaa on kõrge maksumääraga riik. pärast Belgiat on Saksamaa teisel kohal maksu, üldises maksumääras maailmas. ja kui nüüd hakatakse rääkima veel lisamaksudest, siis see olukorda ka ei parandaks, kui me räägime siin ülemaailmsest miinimummaksumäärast, sest öö, maksumäärade kehtestamine on ju ürgne sõltumatu riigi öö, ainuõigus ning kui mõnes riigis on probleeme, kui näiteks maksu, maksed sealt kaovad, siis tuleb uurida nende, selle põhjuseid. põhjus ei ole mitte selles, e, e, et liiga vähe makse laekub, vaid asi on siis halvas seadusandluses. siin ma räägin eelkõige tulumaksust Eh, ning seal tegelikult peitub selle kurja juur, aitäh uh,. Thank you very much. suur tänu. ja veel üks märkus, palun ärge meile küsimusi saatke, meil on eh, palju kõnelejaid ja rohkem aega enam ei ole. järgmisena proua Francesca Donato Euroopa Parlamendist. suur tänu kui me räägime rahvusvahelisest maksusüsteemist, siis me peaksime eelkõige pöörama oma tähelepanu neljale küsimusele. esimene minu arvates on äh, maksude jätkusuutlikkus, sellepärast et me kõik teame, et kui maksumäärad on liiga kõrged, siis äh, nendel on protsükliline mõju, samas kui maksumäärad on liiga madalad, nagu me näeme ka mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides, siis tekib äh, maksudumping ja ebaõiglane maksukonkurents. nii et maksumäärade jätkusuutlikkus toob meid ka teise teema juurde ja see on konvergents erinevate maksusüsteemide vahel Euroopa Liidus. see tähendab seda, et me peame loomulikult looma minimaalse toimiva maksumäära, aga samuti ka üldise maksukoormuse maksimummäära, mis minu arvates ei tohiks olla suurem kui kaks korda äh, miinimummäär. kolmas küsimus on konkurentsivõime küsimus Euroopa Liidu toimijate ja firmade osas, kui me räägime Euroopa Liidu välisest turust sellepärast, et meil on väga erinevad tootmisstandardid äh, Euroopa Liidus võrreldes kolmandate riikidega, näiteks kui me mõtleme nendele uutele normidele, mida soovitakse kehtestada rohelise kokkuleppega. nii et äh, kui me ei tasakaalusta neid nõudeid äh, sobivate maksudega, näiteks rohelise maksuga väljaspool Euroopa Liitu toodetud toodetele, siis meil tekib väga suur konkurentsivõime probleem Euroopa Liidu firmade jaoks. ja viimane punkt äh, puudutab maksusüsteemi efektiivsust äh, ja krüptovaluutasid sellepärast et meie ees äh, on nüüd selline uus maksevõimaluste, maksevahendite maailm ja mind huvitaks see, kuidas oleks võimalik maksude kaudu ka seda maailma kontrollida. suur tänu, proua Heleni Stavroi Küproselt, palun. Um, η Κύπρος τάσεται υπέρ. Küpros toetab suuremat läbipaistvust maksuküsimustes ja samuti maksuküsimuste demokraatlikku kontrolli. üha suurenev automaatne infovahetus halduskoostöö raames liikmesriikide maksuametite vahel on otsustava tähtsusega selleks, et tagada õiglane ja tõhus siseturg ja samuti ka äh, selleks, et võidelda maksude vältimise, maksudest kõrvalehoidmise ja agressiivse maksuplaneerimisega. Need on piiriülesed nähtused, mida ei ole võimalik ühepoolselt lahendada. Nendega tegelemine eeldab koostööd, ühiseid pingutusi eh, ja koos tegutsemist erinevate riikide maksuametite vahel. me peame koos tegutsema kui me mõtleme selle peale, kui ohtlikud on need nähtused Euroopa Liidu majandusele, arvestades sellega, et nende tõttu läheb kaduma väga suur osa maksutulust, mida võiks kasutada avaliku poliitika rahastamiseks, näiteks tasuta hariduse tagamiseks. maksustamine on väga oluline tööriist, mida äh, valitsused kasutavad äh, sotsiaalpoliitika äh, elluviimiseks. Mm, me ei tahaks, äh, et soovitaks harmoneerida ja ühtsustada liikmesriikide maksusüsteemid, Küprosele oleks sellele väga negatiivne mõju, me tahaksime, et maksusüsteem jääks liikmesriigi ainupädevusse, Küpros on väike turg ja saareriik meil on väga suured välised probleemid, Küprose majanduse konkurentsieelised on väga väikesed ja madalamad maksumäärad on äärmiselt olulised selleks, et meelitada meie juurde investeeringuid ja tagada meie majanduse vastupidavus. suur tänu, nüüd Kristof Boržovski Poolast Panie przewodniczący, szanowni państwo, gospodarka rzeczywiście. suur tänu, daamid ja härrad. majandus on e, tõepoolest e, dünaamilises muutuses e, seoses digitaliseerumisega ja see tähendab muuhulgas seda, et me peame leidma uusi viise, kuidas kasumeid maksustada, eriti siis Ehm, taoliste veebiettevõtete kasumite maksustamisel. ja Poola on nõus OECD lähenemisega edasi liikuma, aga me tahame siis tagada, et see sammas kaks oleks ka vastavuses, et tõesti tuleks see minimaalse tulumaksu nõue. meie oleme seda meelt, et eh, siis saaks teatud eh, maksusoodustusi ka neutraliseerida äriühingute tulumaksu vallas näiteks, mis on väga oluline selleks, et eh, selle nii-öelda eri majandus, eh, majandustsoonides eh, antud soodustusi kuidagi lahendada. et meil on vaja mingeid uusi lahendusi kasumite maksustamise vallas ja seda just teatud ettevõtete jaoks, sest on vaja, et nad oleks õiglasemalt maksustatud ja on vaja, et äh, kõik vastaks ka Euroopa Liidu äh, õigusaktidele, aga loomulikult, kui on mingeid erandeid, siis need ikka peavad ka jääma alles. nüüd see esimene sammas. ja kui me räägime siis sellest äh, summast A sambas üks, siis me leiame, et meil ei ole vaja mingit lahendust summa B ja summa C osas sest et ma leian, et olemasolevad lahendused on juba piisavad. suur tänu, nüüd äh, sõna kolleegile Prantsusmaalt. suur tänu, härra esimees Ehm, tahaksin kõigepealt ehm, üldse tervitada teid ja öelda, et me räägime sel väga olulisel teemal, see on väga hea, et me siin kõik koos oleme ja ma leian, et me ei peaks sellest rääkima mitte ainult valitsuste või liikmesriikide tasandil, vaid üldse kodanike tasandil, sest et tegu on olulise teemaga, see on ikkagi riikide jaoks väga tähtis teema, mis Euroopa Liidule läheb ehm, aastas eh, sadu miljardeid eurosid toob sisse ja ühesõnaga, see on eh, teema, Eh, mis tuleb üle vaadata. sest eh, liikmesriigid eh, ei suuda alati kõigile maksumaksjatele eeskirju kehtestada. ja mul on tunne, et Euroopa Liidus saadetakse vahepeal ka selliseid kahtlase väärtusega sõnumeid. Thierry Breton, meie volinik, võttis sõna raadios kahekümnendal jaanuaril ja ütles, et kui me ei leia veebihiidude maksustamise osas kokkuleppele, siis Euroopa Liit kehtestab sellise maksu ise aga ma leian, et äh, Euroopa Liit, äh, kes tegeleb ju maksaparadiisidega üle maailma ja äh, kes Kaimani saared, Seychellid ja Panama on oma musta nimekirja pannud, samas Bahama saari mitte, Neitsi saari mitte, Bermudat ja me teame, et tegu on ju selliste kohtadega, mis on seotud äh, Londoni City'ga, et Ühendkuningriik lahkus äh, Euroopa Liidust, äh, mis tähendab, et me saame ehk edasi liikuda teatud eeskirjadega ja regulatsioonidega. seeläbi suurendame läbipaistvust, nii et küsimus on järgnev. mis siis on ikkagi see Euroopa Liidu poliitiline tahe selles vallas? mis on liikmesriikide poliitiline tahe kahekümne seitsme liikmesriigi puhul äh, mida me tahame ikkagi saavutada veebihiidude maksustamise vallas? jah, me teame, et äh, Biarritzis äh, toimus tagasilöök eelmisel aastal, siis on räägitud äh, jällegi selle aasta alguses edasiminekutest, nii et mis siis ikkagi on ka liikmesriikides see praegune seis ja kas me ei peaks ikkagi seda konsensuse küsimust kõrvale heitma ja peaksime maksuküsimustes edasi liikuma kvalifitseeritud häälteenamusega? suur tänu, järgmisena Jaan Skopotšek Tšehhi Vabariigist, palun Děkuji eh, za slovo. Eh, já se... suur tänu. mina tahaksin rääkida natuke sellest eh, ühisest maksubaasist, mida on juba ka korduvalt mainitud. see ei ole ju sugugi uus teema ja me oleme sellest rääkinud Euroopa Liidus juba palju aastaid. ja mul on tunne, et me ei saa siin rääkida agressiivsest maksuplaneerimisest nii väga, Ehm, vaid peame mõtlema maksude harmoneerimisele laiemalt paljud inimesed on juba rääkinud siin maksude harmoneerimisest ja mina tahan selle vastu eh, teid hoiatada, sest eh, maksude harmoneerimine piirab eh, maksualast konkurentsi. mina näiteks olen veendunud, et kui me Euroopa Liidu tasandil maksud harmoneeriks, siis see tooks endaga kaasa maksukoorma suurenemise siis maksumaksjatele ehk siis meie kodanikele, aga ka ettevõtetele samuti olen ma veendunud selles, et kui äh, maksud on kõrged, siis on majanduskasv madal. Euroopa Liidu maksud äh, on üldiselt liikmesriikides ju kõrged ja see tähendabki ka seda, et paljude liikmesriikide majanduskasv on aeglane. jah, ma saan aru, et inimesed üritavad äh, maksupettusi siin vältida ja maksuotsuseid tahetakse siin vahetada aga mul on tunne, et selline tervislik maksualane konkurents Euroopa Liidu tasandil on väga oluline selleks, et maksukoorem ei oleks liiga kõrge. ja viimase asjana tooksin välja ka selle, et see maksukonkurents peab Euroopa Liidus säilima, sellepärast et Euroopa Liit koosneb liikmesriikidest, mille majandus äh, majanduslik küpsus või majandusarengu tase on erinev. et ei ole väga mõttekas, et rikastes riikides oleks maksukoorem samasugune kui vaesemates riikides, kes üritavad ju rikkamate riikidega äh, kuidagi sammu pidada. nüüd äh, sõna kolleegile Soomest. suur tänu. mina tahaksin rääkida sellest, kas me üldse arutame õigete küsimuste üle praegu ja kas me arutame selle peamise probleemi üle? sest et see kõige tähtsam küsimus on ikkagi ju selles, et väga palju kapitali lekib Euroopa Liidust välja. Facebook ja teised platvormid äh, lekitavad seda kasumit välja. Facebook näiteks teenib väga palju reklaamide pealt. sama kehtib Google'i ja Amazoni kohta. siinkohal räägime ka pilvandmetöötlusest, äh, platvormidest või rääkides näiteks taksoteenusest äh, või, või mingitest muudest ettevõtetest, äh, Netflixis näiteks jällegi, kui te maksute, maksate krediitkaardiga, siis äh, osa sellest kasumist lihtsalt lahkub Euroopa Liidust, see nimekiri on väga pikk. jah, on teenuseid, mis ei ole väga keerulised, aga need ettevõtted võtavad väga palju Euroopa Liidu kasumist hoopis endale ja kusjuures äh, see digitaalne kohalolek äh, on ju alati seal, kus teenust pakutakse või kus rakendust kasutatakse, ehk et kus on need äh, kasutajad, kes mingit vis-, veebisisu kasutavad. seeläbi tekibki see digitaalne kohalolek. nii et see riik, kus see digitaalne kohalolek on olemas, peaks seda kasumit ka saama. see püsiv tegevuskoht on äh, hoopis vana teema, rääkides digiajastust, aga veel üks küsimus puudutab halduskoormust, äh, sest et äh, see toob endaga kaasa palju probleeme. oleks lihtsam, kui me siin Euroopa Liidus saaksime oma eeskirjadega edasi minna veebimaksu vallas, sest et siis see kasum ei lekiks siit välja ja, või siis jah, kui meil oleks mingi üleilmne kokkulepe, siis noh, see sobiks põhimõtteliselt ka. ja viimane sõnasaaja on äh, proua Daniele Pesco Itaaliast. härra Daniele Pesco. suur aitäh, mina tahtsin sõna saada äh, selleks, et rõhutada seda Euroopa Liidu dimensiooni, et me peame liikmesriikidest äh, siin rääkima ka paljud liikmesriigid äh, paraku äh, tegelevad maksudumpinguga, me oleme demokraatlikud liikmesriigid siin kõik, äh, me peame leidma mingi lahenduse selleks, et seda maksudumpingut enam ei toimuks. aga mis puudutab seda veebimaksu, Itaalia nagu ka Prantsusmaa ja Austria on taolise maksu juba kohaldanud ja tõesti tahaks näha, et teistes liikmesriikides see ka niimoodi läheks, selleks et me saaksime tõesti tõsiselt vastu panna äh, Äh, nendele äh, suurtele tegijatele, nagu näiteks USA. aga mul on teile ka üks äh, hoiatus, me oleme rääkinud paljudest definitsioonidest, OECD püsiv tegevuskoht, me oleme sellest rääkinud juba mitmeid aastaid meie näiteks oleme välja toonud, et mingi välisettevõte, kellel on teises liikmesriigi, teises riigis mingi tegevuskoht ja kui ta seal mingit majanduslikku tegevust teeb ja ta võib seda teatud oludes teha nii, et tal ei ole püsivat tegevuskohta seal, siinkohal me räägime just veebiplatvormidest. ehk et veebiplatvormi need loojad on mingis liikmesriigis äh, B, aga tegutsevad liikmesriigis A ja neil ei ole seal püsivat äh, tegevuskohta, nii et me peame selle püsiva tegevuskoha definitsiooni üldse üle vaatama ja selle termini kui sellise. aitäh! Now I give flow to the commissioner ja nüüd annan sõna volinikule. niisiis, suur aitäh selle väga huvitava arutelu eest ausalt öeldes ei olegi väga lihtne kõigile küsimustele vastata, nii et võib-olla toon välja paar-kolm asja ja siis lasen ka kolleegidel äh, selgitada teatud aspekte. meil on ette näidata tegelikult viimastel aastatel mitmeid edusamme, nii et äh, siinkohal mina ei kaitse isiklikult midagi lihtsalt sellepärast, et äh, et ma äsja volinike kolleegiumiga liitusin, aga ma leian tõesti, et nii OECD äh, kui ka Euroopa Liit on selle Pepsi projektiga väga palju edusamme saavutanud sest et seeläbi on maksualast koostööd suurendatud ja on äh, suudetud äh, maksustamise vältimise vastu võidelda. ja on saavutatud muudki. me teame, et meie ees on palju väljakutseid. ja mina isiklikult näiteks leian, et äh, see käitumisjuhend ja töö, mis mis käib ka selle nii-öelda musta nimekirja kallal, on üldiselt äh, võttes positiivne. jah, ma saan aru, et äh, võib ju öelda, et äh, sinna võiks lisada teisigi riike, aga meil on väga täpne analüüs läbi viidud selle kohta. jah, ma olen igati nõus sellega, et on loomulikult alati võimalik seda mehhanismi paremaks veel seadistada on ka liikmesriike, kes äh, soovivad äh, kohandada ja kohaldada teatud äh, skriinimist ka liikmesriikidele. selle ettepaneku tegi minu meelest Taani valitsus. minu vastus sellele oli see, et põhimõtteliselt ma selle vastu ei ole, aga seda tuleb ikkagi koordineerida siis selle samb-, teise samba küsimuse arutamisega, see minimaalse tulumaksu teema, ehk et need kaks valdkonda iseenesest, kui neid veel niimoodi segamini arutama hakata, siis see toob endaga kaasa hoopis suuremaid probleeme. ja teine aspekt, et mis siis on Euroopa Liidu seisukoht, kas meil on mingi ühine seisukoht? tavaliselt küll me näiteks täna võtsime vastu äh, üldise seisukoha selle OECD ettepaneku kohta, meil tuleb siis äh, nädalavahetusel Riadis äh, selleteemaline arutelu. ja selle ühise seisukoha eesmärk on ikkagi see, et me peame tegema koostööd selleks, et nii esimese kui teise samba vallas äh, kokkuleppele jõuda. ja ei olnud sugugi lihtne sellele üldisele seisukohale jõuda. Te teate ju väga hästi, et äh, meie ees on äh, üks probleem, nimelt aluslepingud. me ei hakka aluslepingute kallale minema. ja aluslepingutes jälle on kirjas, et äh, maksuküsimusi äh, tuleb äh, konsensuslikult vastu võtta. jah, seal on see Basrelli klausel ehk et, et ükshäälselt tuleb kokku leppida ka selles, et ükshäälsust ei kasutata. aga see on keeruline. poliitiline tahe on meil olemas, see on selge. küll aga ei ole meil alati sellist äh, Ehm, tulemust, hoolimata sellest, et eh, jah, konsensus on. komisjonilt eh, tuli paar aastat tagasi just digimaksustamise teemal ettepanek, mida vastu ei võetud just sellepärast, et eh, sellele panid kolm liikmesriiki oma veto. ja sellised need eeskirjad meil on, me peame lihtsalt nende mängureeglite järgi mängima. kui me ei taha siis mingeid teisi lahendusi kaaluma hakata, mille on välja äh, pakkunud näiteks artikkel sada kuusteist aluslepingust, aga noh, see on äh, järgmine arutelu. et poliitiline tahe on olemas ja üksmeel samuti, sest et me leppisime täna hommikul äh, kokku ükshäälselt selles, selles avalduses, mille me siis esitame koos Horvaatia eesistujaga Riadis ehk et meie toetame igati OECD ettepanekut ja toetame seda, et G kakskümmend selle temaatikaga üldse äh, edasi tegeleb. siis oli siin küsimus ka selle teekaardi või tegevuskava kohta meil komisjonis. minu missioonikirjas on see teekaart väga selgelt kirjas. õigemini see, mida me tahame saavutada. ja mida me tahame saavutada, on see, et meil on vaja ikkagi ülemaailmset kokkulepet, see on meie eesmärk. kui aga aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, või selle aasta lõpuks seda ei saavutata, siis eh, teeb komisjon Euroopa Liidu ülese ettepaneku. seda aastat, kaks tuhat kakskümmend, ei valitud ainult eh, sellise formaalsusena sest et teada tuleb ka seda, et äh, liikmesriikide seadustes, nii Prantsuse, Itaalia, Austria, Tšehhi Vabariigi seadustes ja ma saan aru, et ka Hispaania seadustes see on sisse kirjutatud, Hispaania valitsus otsustas selle muide täna, et äh, kõigisse nendesse seadustesse on sisse kirjutatud see, et äh, nemad tahavad alates aastast kaks tuhat kakskümmend üks Äh, maksutulu nendelt ettevõtetelt äh, saama hakata, see on äh, muuhulgas siis Prantsuse valitsuse hiljutine otsus ja nendes eri riikides on see põhimõte ka õigusaktidesse sisse kirjutatud, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et tegu on väga märgilise aastaga, muuhulgas ka sellepärast, et pärast prantslaste otsust ja võttes veel arvesse seda, kuidas üldse liikmesriikide õigusloome käib, et siis me ei hakka seda maksu koguma eri liikmesriikide erinevate seaduste alusel. samas selge on ka see, et äh, aastast kaks tuhat kakskümmend üks see olukord muutub, meil on vaja ülemaailmset kokkulepet ja ma tõesti väga rõhutan seda. ehk et tegevuskava ongi siis see, et kui meil kokkulepet ei ole selle aasta lõpuks, siis toob äh, teeme meie omalt poolt Euroopa Liidu ülese ettepaneku, aga me teame ka seda, et äh, kokkuleppele jõudmine on strateegiline selleks, et kaubandussõda vältida ja üleüldse raskusi. ja muuhulgas ka selleks, et äh, üleüldse uus rahvusvaheline maksurežiim paika saada, mis on ikkagi tulevikule mõeldes, meie majandusele mõeldes äärmiselt oluline. suur tänu kas kolleegid soovivad veel kommenteerida? Pascal, palun. aitäh. ma saan aru, et äh, meil ei ole palju aega, nii et väga kiiresti. mis on need väljakutsed lahenduse leidmisel? Neid on väga palju. sellist päris uut äh, maksuraamistikku välja töötada rahvusvahelisel tasandil tähendab seda, et riigid on natukene närvilised. peamised äh, probleemid ja tõkked, mis tuleb ületada lahenduse leidmiseks, algavad sellest äh, safe harbori ettepanekust, mille USA on teinud, siis äh, tuleb leida tasakaal äh, selle maksudealase õiguskindluse ja maksude jagunemise vahel, siin tärkava majandusega riigid on oma arvamus, arvamuses selles osas, ja siis eraldi tuleb arvestada ka teatud riikide eripärasid. näiteks mõned Aasia majandused on seletanud, et nende jaoks on et ne-, nemad tahavad rohkem kasumit saada välisettevõtetelt äh, ja seega peame me mõtlema ka nendele veebimaksudele, mis liikmesriigid on äh, siis kehtestanud ja loomulikult on meil ka tehniline selline probleem, et me peame ikkagi midagi sellist kujundama, mis ka kestlik oleks ja kaua aega kestaks ja see on tehniliselt äh, võttes äärmiselt väljakutseid esitav. kas me juulikuuks leiame lahenduse? no me peame kas me oleme kindlad, et me selleni jõuame? ei ole. ja see tähendab tõesti, et väljakutsed on suured. milline on see äh, ajakava? esimesel, teisel juulil Berliinis toimub meie järgmine äh, kohtumine ja me loodame, et äh, need võtmetähtsusega lahendused leitakse seal ja et meil on siis mingi funktsionaalne lahendus juba olemas, mida saab rakendada. aga see rakendamine tähendab ka seda, et me peame sellise mitme vastaspoolse konventsiooni välja töötama, sellise justkui mudeli, millele läheb veel aega. ja see tähendab ka seda, et eh, novembrikuus toimuv eh, G kahekümne tippkohtumise ajaks on meil vaja leida eh, kõik need lahendused, me teame veel, et novembris on USA presidendivalimised, nii et tundub, et juulikuu on tõesti suurepärane aeg selleks, et kokkuleppele jõuda. see on siis see ajakava, ehk et aasta lõpuks on meil vaja leppele või mingi lahendus jõuda, võib-olla paar kuud läheb veel aega, aga mingit äh, poliitilist lahendust on meil vaja kõigepealt äh, ja loodame siis aasta lõpuks sellega jõuda, see on väljakutseid asutav tõesti. mina omalt poolt äh, kutsun teid üles lugema neid dokumente, mis on ka veebis kättesaadavad, aga mõte on siis selles, et me võtame sellest jääkkasumist teatud protsendi ehk et mingid ettevõtted, kes teenivad väga suuri kasumeid, eh, sellest osa läheb siis eh, tururiiki ja kõik see sõltub sellest, eh, kui palju kasumit teenitakse, aga seda liigut-, läheb kasumit siis ka teistesse riikidesse. aitäh, kas teised kolleegid soovivad ka sõna? härra Mihhail Pahv, palun. jah, ma sooviksin selle arutelu juurde veel korraks tagasi tulla ma ei soovi siin takistada seda maksukonkurentsi, nii nagu mõned on öelnud. mina ei nõua ühtlasi maksumäärasid, vaid ma räägin siin miinimummaksumäärast. kui meil on läbipaistvus, siis saavad liikmesriikide otsustajad omatahtsi edasimakse kehtestada et oma majandust toetada, aga kõige tähtsam on siin läbipaistvus ja tuleb takistada maksudumpingut. maksuaines rändab Euroopa Liidu sees, aga ka Euroopa Liidust väljas uutesse kohtadesse ning ei saa lubada, et asi niimoodi jääb, et äh, see maksuaines Euroopa Liidu jaoks läheb kaduma ning Euroopa Liit, äh, selle inimesed ning äh, kogu maailma inimesed kannatavad, sest see, need maksud lihtsalt liiguvad mujale. seega meie eesmärk peaks olema selline miinimummaksumäära kehtestamine OECD raames. see võib olla, nagu öeldud, kaksteist koma viis protsenti, see võib olla ka vähem, aga see tooks kaasa selge läbipaistvuse ning lei-, aitaks lahendada see, seda probleemi tulevikus riigil on õigus äh, äh, varasid ma-, ja tulusid maksustada oma kodumaal, kui ka sellist, äh, kui ka selline miinimummaksumäär on olemas. aga kui miinimummaksumäära ei ole, siis satub ta surve alla riikide poolt, kus sellist, sellist maksu ei kehtestata selline miinimummaksumäär on väga oluline äh, küsimus. meil on äh, väga keerulised maksusüsteemid riikides, seetõttu näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa on loonud ühiskomisjoni, äh, kus näiteks leitakse ühised alused tulumaksu jaoks, et vältida topeltmaksustamist seda tuleks teha ka Euroopa tasandil, sest loomulikult ei öö, puuduta see probleem ainult Saksamaad ja Prantsusmaad. kogu see maksusolidaarsus ning kõik need teised küsimused, mis käivad kaasas maksusüsteemi moderniseerimisega, vajavad lahendamist. ma arvan, et tänane kohtumine võiks anda oma panuse sellesse, et komisjon ja ka meie oma koduparlamentides leiaksime lahendused, aitäh! Final... suur tänu ning lõpetuseks proua Perits. Hvala lijepo. Evo nadam se da ćemo iznaći najbolje. Aitäh. ma arvan, et me peame leidma parima lahenduse sellele, kuidas reguleerida tulumaksu ja käibemaksu. me peame leidma lahenduse, mis liigselt ei koorma ka Euroopa kodanikke. ja üksikuid liikmesriike ma arvan, et siin meil on erinevates riikides palju kogemusi, palju ettepanekuid. ja ma loodan, et me saavutame midagi öö, mi-, lahenduse, mis on kõrge kvaliteediga ning aitab Euroopa Liidul jääda liidriks maailmas ka selles vald-, valdkonnas, aitäh. okei okay.. suur tänu, nii. nüüd oleme me umbes pool tundi ajast maas. see tähendab, et meil on ainult kakskümmend, kakskümmend viis minutit teiseks vooruks. ma teen ettepaneku, et me piirdume sissejuhatavates ettekannetes kolme-nelja minutiga ning siis kuulame ära saalist kümme umbes minuti pikkust sõnavõttu, siis suudame me ka õigel ajal lõpetada ning arutada lõp-, natukene ka seda teist teemat. teine teema puudutab läbipaistvust ja jätkusuutlikkust, keskkonna, sotsiaal- ja juhtimiseesmärke finantsteenustes. jah, ma võin alustada, et aega kokku hoida, sest, sest eeskõnelejad peavad muidugi ka muutuma, uued kõnelejad peavad siia tulema kuna meil on aega nii vähe, siis ma loen ette oma sissejuhatuse, et natukene aega säästa. Euroopa Komisjoni statistika kohaselt selleks, et saavutada Euroopa Liidu kahe tuhande kolmekümnenda aasta Pariisi eesmärke, peame me täitma investeeringute lõhe mis on hinnanguliselt sada kaheksakümmend miljardit eurot aastas seda eesmärki on võimalik saavutada era- ja avaliku sektori rahasid koos kasutades. me oleme viimastel aastatel töötanud selle nimel, et luua õige raamistik kapitalivoogude suunamiseks jätkusuutlikesse investeeringutesse, et leevendada kliimamuutust ning suurendada läbipaistvust. ja seeläbi saavutades kliimaneutraalne ja jätkusuutlik majandus. Euroopa Liit on olnud pioneer siin eelmisel aastal jõudsime kahe olulise äh, õigusaktiga ühele poole, kõigepealt uus madala süsinikusisalusega öö, äh, öö, äh, standard finantsinstrumentide jaoks ning teiseks avalikustamisnõused, samuti kehtestati võimalus kasutada öö, öö, õigusloomelisi akte täna on võimalus meil arvamusi vahetada ka teiste elementide üle ESG-s, nimelt sotsiaalne ning juhtimiselemendid, mis on seotud võrdsuse, sotsiaalse sidususe, juhtimisstruktuuri ning personali tasustamisega ja annaksingi nüüd sõna siis jaotuseks John Berriganile, kes on FISMA peadirektorist Euroopa Komisjonis sure,. Oh, well, suur tänu, proua juhataja. ma sain aru, et mul on kaks minutit, aga ma saan oma kõne küll pooleks teha, sest te juba ütlesite, mis on ära tehtud. ma tahaksin lihtsalt meenutada, et kui me räägime ESG-st ehk siis mitte ainult E-st ja mitte ainult keskkonna äh, küsimustest, ähm, siis ikkagi me peame arvestama rohelise äh, kokkuleppega. roheline kokkulepe tegelikult tähendab seda, et see äh, kestlik finantseerimine, mis algas sellise ri-, niši mõistena, on saanud nüüd üldiseks mõisteks, meil on eesmärk äh, saavutada süsinikuneutraalne majandus aastaks kaks tuhat viiskümmend ja igaüks peab andma oma panuse. ja te tegelikult viitasite ka kestliku investeerimise tegevuskavale, esimene versioon sellest me oleme vastu võtnud ka või siis säästliku majanduskasvu rahastamise tegevuskava avalikustamiskohustused ja ka taksonoomia niisiis, me oleme andnud invest-, indikaatoritele nii-öelda mõistestikku, see on see taksonoomia, äh, siis avalikustamisnõuded tegelikult tähendavad seda, et äh, investorid saavad olla kindlad, et kui nad investeerivad millessegi, äh, siis, siis see tõesti on roheline investeering ja, ja kolmandaks, võrdlusalused on siis see, mille alusel nad saavad hinnata oma tulemuslikkust nii et tegelikult me anname tööriistad investoritele selleks, et nad saaksid valida ise rohelisi investeeringuid, nagu ma ütlesin, me oleme äh, nüüd rohelise kokkuleppega sisenemas teise faasi, meil on uus ajakava ja uued strateegiad tulevad välja käesoleval aastal me läheme selliselt passiivselt lähenemiselt äh, proaktiivsemale lähenemisele, mida meil on vaja, sest meil on nüüd kolmkümmend aastat eesmärgi saavutamiseks ja me peame olema natukene motiveerivamad selles, mida me teeme ma ei saa praegusel hetkel veel seda plaani kirjeldada, sest äh, avalikkusega konsulteerimise äh, faas on veel ees, aga komisjonil on oma ideed olemas. Äh, ma usun, et komisjon tahab liikuda suurema avalikustamise poole, kohustuslikuma ja suuremas ulatuses avalikustamise poole, muuhulgas ka väljaspool finantssektorit, sellepärast et praegused nõuded puudutavad ainult finantssektorit nii et ulatuslikum avalikustamine eh, ja kohustuslik avalikustamine selleks, et turul oleks rohkem infot investoritele, et nad mõistaks, mis on tegelikult rohelik teiseks eh, me tahaksime soodustada rohelisi investeeringuid roheliste märgistuste, roheliste standardite kaudu, muuhulgas näiteks rohelise võlakirja standardi kaudu. ja me teeme seda kõike selleks, et võimendada avaliku sektori tegevust Äh, selle kestliku majanduskasvu rahastamise strateegia raames, me teame, et äh, era, avalik sektor ei saa kõike ära teha, erasektor peab oma äh, rolli täitma aga samas ka avalikul sektoril on oma roll mitte niivõrd rahastamise poole peal, kuivõrd avaliku poli-, poliitika poole peal. nii et me loodame, et meie taksona-, taksonoomia saab tegelikult aluseks ka avaliku poliitika meetmetele, äh, mida me peame võtma selleks, et kaks tuhat viiskümmend eesmärki saavutada me ei ole veel äh, selle S-i ja G juurde ehk siis sotsiaalse ja äh, juhtimise aspekti juurde jõudnud, me alustasime keskkonna aspektist komisjonis, aga me peaksime igal juhul esimesed sammud ära tegema, äh, me ei tohiks perfektsionismi langemise tõttu midagi tegemata jätta, äh, aga kui me oleme esimesed keskkonnasammud ära teinud, siis me peame hakkama rääkima ka sotsiaalsetest eesmärkideks ja juhtimiseesmärkidest ja see on keerulisem, sellepärast et need on vähem teaduspõhised ja rohkem sellised võib-olla subjektiivse hinnangu põhised eesmärgid. aga siin on minu poolt kõik püsisin kolme minuti sees, väga hea. jah, ja nüüd annan sõna Boris Lalovakile. suur tänu. I will continue on creation. jätkan horvaadi keeles uh,. U izvješću stručne radne skupine na kõrgetasemelise eksperdirühmade rühma uh, hinnangul Euroopa Komisjonist kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Äh, äh, see, see uuring avaldas, äh, mida on vaja selleks, et saavutada jätkusuutlik rahastamine. tuleb parandada rahastust jätkusuutlikkusse majanduskasvu ning tugevdada ka finantsstabiilsust läbi niinimetatud ESG kriteeriumite rahastuseks tuleb leida lahan-, lahendused, vahe, vahendid, et jätkusuutlikult saavutada täielik tööhõive ning parem elustandard. loomulikult tuleb mõista, kui oluline need keskkonna, sotsiaal- ja juhtimiskriteeriumid on meie tulevikuinvesteeringute jaoks. on oluline äh, Äh, avalikkust teavitada ka sellest, et investeerimisotsuste puhul on oluline ka see, et äh, investorid soovivad infot ka äh, ettevõtetest, kuhu nad in-, investeerivad, milline on näiteks nende keskkonnaalane tegevus. huvirühmad huvivad tunnevad järjest rohkem huvi selle vastu, näiteks milline on ettevõtete keskkonnavastutus ning milline, kuidas nad kavatsevad saavutada oma pikaajalisi ettevõtluse eesmärke. seega me saavutame suurema läbipaistvuse, suurema tööhõive, mis on ka kõik meie kõikide huvides. Leave the floor. suur tänu ja nüüd proua Grozdana Peric, kes juhatab järgmist osa arutelust, aga siiani on ainult üks sõnasoov meieni jõudnud, aga ma meenutaksin teile, et arutelu kliimamuutuste üle võib jätkata ka homme hommikul plenaarsessioonil jah, veel kord tere tulemast, praegu on meil ainult üks sõnasoov. seda Poola parlamendi saadikult. härra Surevski, kas ma ütlesin teie nime õigesti? jah, suur tänu, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et kõik need väljakutsed, millega peame tegelema, tähendavad ka seda, et meil on vaja Euroopa Liidu toetust, komisjonipoolset toetust ja lisaks sellele peame ka siseriiklikult oma ressursse paremini jagama, sellepärast et roheline üleminek eeldab väga suuri rahalisi ressursse ja seetõttu peavad meie investeeringud olema läbipaistvamad viimase paari aasta jooksul oleme üle kogu maailma näinud äh, seda, kuidas maksudest kõrvalehoidmine ja maksude vältimine kasvavad eksponentsiaalselt. nii et me peame tegema koostööd maksuametite vahel, peame vahetama maksuhaldurite vahel infot, sellepärast et riigid üksinda ei suuda seda probleemi lahendada. nii et et äh, Poola toetab kõiki neid algatusi, äh, mis on mõeldud läbipaistvuse suurendamiseks ja parema infovahetuse tagamiseks. Poolal on võimalik vahetada infot kõikide Euroopa Liidu liikmesriikidega, kes on allkirjastanud äh, maksuhaldurite vahelise halduskoostöö konventsiooni, nii et see on positiivne samm edasi ja me hea meelega äh, teeme koostööd ka seitsmekümne muu riigiga kogu maailmas, sealhulgas USA-ga. kõik need äh, tehtud sammud tähendavad, et äh, maksude vältimine on vähenemise teele pööranud ja meie maksutulu on suurenenud Mm, tulemuseks on olnud ka teatav ühiskonnapoolne mõistmine selles osas, mida me teeme, me oleme saavutanud avalikkuse usalduse ja meil on ka äh, mm, poliitika, mille eesmärgiks või programm, mille eesmärgiks on tagada parem pikaajaline rahastus turgudel, see Äh, ettevõtetele paremad tingimused äh, ja nii saavad ka nemad oma rahalisi vahendeid paremini juhtida. suur tänu, härra Berrigan. suur tänu. kõigepealt ähm, ma ütleksin, et ma olen nõus sellega, et Euroopa Liidul on oma roll, aga me ei ole ainukene tegija, meil on roheline kokkulepe, selle raames äh, korraldame ka omapoolse eh, toetuse Euroopa Liidu eelarvest InvestEU programmi, eh, programmi kaudu, üleminekufondi kaudu, mis eh, ilmselt natukene ümardab neid nurkasid, mis tekivad seoses kliimamuutuste vastase võit-, võitlusega, aga liikmesriigid peavad ka tegutsema ja loomulikult peaksid olema nende liikmesriikide tegude jaoks äh, saadaval maksimaalsed äh, eelarvelised ressursid, nii et maksulaekumise probleemidega peab tegelema. ja äh, ma arvan, et tulude jätkusuutlikkus on probleem ka riiklikul tasandil ähm,. aga see kõik puudutab nii keskkonda, aga kui seda laiendada äh, ka sotsiaal- ja juhtimisküsimustele, siis äh, avalik sektor üksinda ei saa neid probleeme lahendada, erasektoril on tohutult suur roll ja see on tegelikult just see äh, teema, millega tegeleb minu peadirektoraat FISMA äh, me eh, tegeleme vähem liikmesriikide eelarvetega ja rohkem sellega, et luua õiguslik raamistik selleks, et erasektor saaks kõikides nendes üleminekuprotsessides tõhusalt osaleda, mis viivad meid siis eh, kestlikuma ühiskonna juhtimise suunas. ja härra Lalovitš? Thank you. Ma vrlo kratko uh, ovo jedno... aitäh, teen lühidalt see on väga-väga tähtis teema. ja kindlasti räägime me sellest palju veel. see teema on seotud ka maksustamisega, kapitaliturgudega, tõsiasjaga, et investorid loomulikult peavad saama ka infot selle kohta, milline on nende investeeringute mõju keskkonnale need asjad on seotud ka selle roheleppega ning ma äh, ja mul on hea meel, et komisjon on nüüd asunud õigele teele, äh, et toetada rohelisi projekte, äh, samas tagades ka investoritele suuremat läbipaistvust. aitäh! siis sooviksin ma tänada kõiki ja lõpetaksin siinkohal meie ko-, komisjoni koosoleku, meid ootab ees ühine õhtusöök, kuhu meid on kutsutud härra Sassooli poolt, Euroopa Parlamendi presidendi poolt, üks võõrustajaid on ka härra Kokovitš ning kohtume Euroopa ajaloomajas.